Need on siis äh, nõukogu ja komisjoni avaldused äh, teemal, kas programm Erasmus on ohus. ja jälle kord annaksin sõna äh, nõukogu esindajale härra Mavro Jannisele. Υπουργέ, το μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Okay. Uh, äh, doris pack äh, kultuurikomisjoni esinaine austatud volinik nõukogu jagab seda vaadet et äh, euroopa majandustulevik sõltub sellest et meie inimpotentsiaal oleks hästi arut- hästi haritud see tähendab seda, et elukestev õpe, sealhulgas ka Erasmuse programm, on üks kõige olulisematest Euroopa programmidest meie haridussektoris. seetõttu tahan teile kinnitada, et elukestva õppe programm kahe tuhande kaheteistkümnendaks ja kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks eh, ei ole kuidagi ohustatud mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnendaks äh, aastaks ette nähtud äh, rahastamist, siis äh, nõukogu on hakanud analüüsima komisjoni ettepanekuid lisaeelarves number kuus ning selle lisaeelarve eelnõu põhja, põhjal ka meie otsus selgub niipea kui võimalik. mis puudutab eraldisi aastaks kaks tuhat kolmteist, siis need otsustatakse ühiselt parlamendi ja nõukogu koostöös äh, Äh, praegustes äh, käimasolevates eelarve läbirääkimistes. ma olen kindel, et äh, eelarve läbirääkimised jõuavad tasakaalustatud tulemuseni novembris kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve üle, nii nagu aluslepingud seda ka ette näevad. Äh, lõppeks, mis puudutab elukestva õppe programmi tulevikku, sealhulgas ka Erasmuse programmi tulevikku, siis te teate, et läbirääkimised järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikust kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on endiselt käimas. Euroopa Parlament on kaasatud äh, nendesse läbirääkimistesse. Äh, eesistuja annab endast kõikvõimalikku, et programmi teemal Äh, läbirääkimised edasi kestaksid, aga minu roll ei ole siin praegu rohkem lubada, kuna praegu on vaja ära oodata läbirääkimiste äh, tulemused. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu! ja edasi annan sõna komisjonile, härra Levandovski, teil on sõna, palun. Äh, proua koosoleku juhataja, austatud daamid ja härrad Äh, väga palju on spekuleeritud ja küsitud äh, selle kohta, mis Erasmuse programmist saab. Äh, väga palju on ka meedias sellest juttu olnud. To... aga mul on seega ka võimalus, et Erasmus, kui on ainult üks programm, kui me vaatame tegelikult kogu spektrumit ja praegust eelarve nappust, äh, mitte ainult Rasmuse programm ei ole siin alarahustatud, vaid tegelikult on ka teisi äh, programme. ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on tegelikult suuremaid programme, mis on praegu nappuse ees. see tegelikult äh, tähendab kroonilist alarahastamist eelarvetest ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta puudujäägist on kõige rohkem tabatud äh, Äh, piirkondlik areng, äh, sotsiaalfond ning ka meie välised äh, kohustused, mis Euroopa Liidu usaldusväärsust meie rahvusvaheliste koostööpartnerite silmis õõnestab seetõttu oleme pakkunud välja lisaeelarve käesolevaks aastaks, me räägime väga suurest, suurtest summadest, mis ähm, ühtekuuluvuseks eraldatakse ning eelarverea üks A all, mis on konkurentsivõime tagamine, siin on väga palju erinevaid eraldisi, sealhulgas elukestva õppeprogrammides, Erasmus programm on elukestva õppeprogrammi üks alaliik, aga samas elukestev õpe kaasab ka täiskasvanuharidust, koolide toetamist ning kõige tundlikum valdkond siin on kindlasti tudengite liikuvusprogramm Erasmus, nagu öeldud selleks, et äh, käesoleva aasta äh, puudus, äh, puudustest üle olla, mm, üks A eelarverea all on meil vaja rohkem kui kuus miljonit eurot, lisaks elukestva õppeprogrammi jaoks on vaja sada kaheksateist miljonit käesoleva aasta lõpuks, sealhulgas Erasmus moodustab pool sellest umbes üheksakümmend miljonit eurot. Teie pühendamus töö Äh, inimeste harimiseks kogu Euroopas on väga oluline, sellepärast et iga-aastase probleemi äh, lisand on praegu see, et äh, tulevikuprogrammid on ohustatud, aga samas on ohustatud ka mitmeaastase finantsraamistiku see ähm, programm kahe tuhande neljateistkümnendaks, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. meie prioriteetide nimekirjas on väga äh, Äh, oluline just koolitusküsimus, sellepärast et tööhõive probleem on praegu äh, väga äh, akuutne ning noored peavad teadma, kuidas täpselt oma kvalifikatsiooni tõsta selleks, et tööturul paremini toime tulla. nii et programm Erasmus kõigile on selles osas ka küsimärgi all. aga nüüd äh, tulles kahe tuhande kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda aastani tagasi, siis äh, parlamendil oli ilmselt äh, õigus siin häirekella lüüa Erasmuse programmi osas ja praegu me näeme väga selgelt et, et üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest nendest vahenditest, mis on ühenduse eelarves, on juba suunatud riiklikele agentuuridele liikmesriikides Äh, kes äh, programmi rakendavad, aga loomulikult me mitte ainult ei ole kontaktis äh, rahvuslike agentuuridega Euroopa Liidus, kakskümmend kolmkümmend kolm osalisriiki on Island, Türgi, Horvaatia, Liechtenstein, Šveits ja nii edasi üheksakümmend üheksa protsenti nendest vahenditest, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal olid äh, ligipääsetavad äh, ja kasutatavad, on juba kolmekümne kolmele rahvuslikule agentuurile edasi suunatud. selleks aastaks on juba maksekohustusi umbes äh, sada kuuskümmend miljonit eurot, ootame, et see summa veelgi suureneb ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta osas, aga Äh, Portugal, Soome, Luksemburg, äh, Bulgaaria, Rumeenia ei ole lisaeelarvele toetust äh, esitanud, teised riigid aga lisarahastust on palunud ja see tähendab seda, et käesoleva aasta eelarve lisa loomine on väga oluline. tahaksin korrata, et meil on vaja kõikide haridusprogrammide jaoks lisavõimalusi, sada kaheksakümmend miljonit eurot ja üheksakümmend 90 sada kaheksateist miljonit ja üheksakümmend miljonit Erasmuse jaoks, pool siis sellest. meie eesmärk on tagada Erasmuse programmi kahe tuhande kaheteistkümnenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta algusse edukas rakendamine. nagu öeldud, eelarveread on suunatud juba rahvuslikele agentuuridele, aga kui lisaraha ei leita, siis kumuleeruvad meie probleemid kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, kuna äh, Äh, ülikoolid äh, tõenäoliselt tudengile enam selliseid teenuseid ei paku ning see tähendab, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tudengite liikuvus väheneb äh, oluliselt. seetõttu kutsun teid üles, palun abile, tahaksin ka pöörduda eesistuja poole selleks, et tagada, et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks lisaeelarve eh, lisasid siiski leitakse ja oluline on see, et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ei õõnestataks seda väga olulist programmi Euroopa Liidu jaoks. koos saame kõigega hakkama, aitäh! Uh, suur tänu, härra volinik Levandovski, edasi eh, fraktsioonide nimel kõnelejad ning kõigepealt ma annaksin kohe sõna eh, kolleeg Doris Päkile Rahvapartei nimel lugupeetud nõukogu eesistuja, lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu eesistuja, ma kuulasin teid väga tähelepanelikult, aga ma, mul puudub usk, miks me siin täna üldse oleme. kas äh, see see, see annab tunnistust sellest, et äh, valitsused ei ole oma tööd teinud, mitte komisjon ja meie. Äh, tegemist ei ole mitte äh, vahendite suurendamisega sellepärast, et komisjon ei ole oma tööd korralikult teinud, vaid tegemist on üksnes sellega, et poliitikud liikmesriigid ei pea oma antud sõba, lubadusi, mis nad on andnud noortele, kes teevad seda, mida kes teavad seda, kui oluline on haridus, kui oluline on välismaalt saadud kogemused, aga liikmesriigid on juba tarbetult raskeks teinud üliõpilaste elu ja nüüd ilma igasuguse vajaduseta üritavad nad kahjustada Erasmuse mainet paljude noorte inimeste jaoks äh, on juba Erasmuse stipendiumiga äh, välismaal õppimine väga raske, kui tekib äh, mulje, et nad ei taha, ei saa enam arvestada isegi mitte nende lubadustega, siis on see signaal äärmiselt halb, eriti neile, kes hädavajalik kus, kes tõesti väga vajavad Erasmuse stipendiumi ja haridusministrid leppisid kokku selles, et tuleb äh, saavutada äh, aasta kaks tuhat eesmär-, kaks tuhat kakskümmend eesmärgid ja selleks on vaja see, seda, et paljud äh, üliõpilased saaksid välismaal õppida. nii et ma kutsun üles eelarvete saneerijaid Äh, nõukogu liikmeid, et nad ei üritaks oma eesmärke saavutada üliõpilaste arvelt, sest tegemist on ju ka nende laste tulevikuga. aitäh ja järgmisena saab sõna Hannes Voboda. suur tänu, kui ma Viinis oma äh, üliõpilasteed alustasin, äh, ei saanud ma Erasmuse stipendiumi taotlejana ja mul on sellest siiamaani kahju praegu on väga paljudel Euroopa noortel see võimalus, on veel see võimalus, aga isegi nüüd äh, on äh, see ohtu sattunud mõningate noorte jaoks. Euroopas me räägime sellest, kuidas me peaksime kõik olema tipptasemel, kuidas on vaja kõrgeid kvalifikatsioone, kuidas tuleks tunda keeli, ja samas Erasmuse programm on sattunud ohtu. Euroopas räägivad liidrid sellest, kui oluline on mobiilsus, kuidas ei saa jääda ühte kohta, ühte linna, ühte riiki paigale ja samas meie riigid seavad ohtu Erasmuse ja mobiilsuse. Euroopas räägime me sellest, kui oluline oleks see, et lisaks meie piirkondlikule ja liikmesriigi ja rahvuslikule identiteedile oleks meil ka Euroopa identiteet, aga meie liidrid jällegi samas seavad meie Euroopa identiteedi jälle kord ohtu väga huvitav on näha, et mõned nendest riikidest, kuhu inimesed ta-, noored tahavad minna Erasmuse programmi raames, püüavad just nimelt seda eelarvet kärpida ja see ei ole vastuvõetav. olen täielikult nõus sellega, mida ütles volinik, suur tänu, et võtate seda teemat nii tõsiselt ja suur tänu ka härra Mavrojanis, te olete väga leebe ja pehme loomuga inimene, aga ma arvan, et mõnikord te peaksite siiski jala maha panema ja äh, rääkides oma kolleegidega, sellepärast et me räägime siin ühest Euroopa tõepoolest suurprojektist, meie käilakujust, selleks, et meie oleksime kõige kvalifitseeritum majandusruum maailmas ja, ja siis samas jääme selle projekti ohtu, selle programmi ohtu ja seda veel ajal, kui euroskeptikud üha rohkem maad koguvad äh, ja ütleme nüüd järsku noortele, et nüüd te ei saa järsku sellest programmist kasu. mõnikord tuleb tõesti rusikaga lauale lüüa ja öelge oma kolleegidele, et Euroopa Parlament seisab ühtselt Erasmuse taga, meil on vaja Erasmust, meil on vaja rahastamist noortele inimestele, siinkohal on mängus kogu Euroopa, nii et ärgem toogem siin ettekäändeks oma liikmesriigi ambitsioone. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Lõkke Koo suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu kõigile, kes on siin juba sõna võtnud, ma olen teiega täielikult nõus, Alde nimel oleks mul omalt poolt lisada kaks märkust, kõigepealt mis puudutab arveid, mida ei maksta praegu, ja sealt, kus mina pärit olen, seal maksame me oma arved alati ära ja arve maksmine ei ole meil üldsegi mingisugune küsimus, ma lihtsalt ei saa aru kogu sellest arutelust, kuidas on üldse võimalik, et me kogu aeg eelarves maksemäärad nii madalale tasemele paneme. ma arvan, et äh, oleme jõudnud aega, kus me peaksime äh, Äh, sellest, seda olukorda muutma, me seisame kord korra järel äh, tarbijate ees äh, ja räägime sellest maksete taseme vähesusest ja maksmata arvetest. arved tuleb ära maksta. loomulikult, kui kohustused on võetud, siis tuleb arve maksta, vastasel korral meie usaldusväärtus institutsioonina kaob. ja loomulikult seda ma tahaksin öelda ka liikmesriikidele ja teiseks tahaksime öelda seda, et siin on ohvrirollis praegu üliõpilased. üliõpilased liikmesriikides võib-olla ei saa enam öö, seda toetust, millega nad olid arvestanud või siis saavad vähem toetust. just nii. siin tegemist ei ole mingisuguse ähmase probleemiga, tegemist on reaalse probleemiga nende noorte jaoks, keda see isiklikult ja otseselt puudutab. mina olen kategooriliselt selle vastu, et selle, selle programmi kärbitakse, see on üks kõige populaarsemaid programme üldse kogu Euroopa Liidus ja see ei tohi sattuda ohvriks selles olukorras, kus meil äh, liikmesriikides ja institutsioonide vahel on lihtsalt eelarveprobleem äh, ja keegi ei taha kohustusi endale võtta, aga noored ei tohiks meie eelarvetülide ohvriks sattuda. vastasel korral saame ohvriks äh, toome ohvriks ka kogu meie rahva usalduse, see on pro-, programm, mida rahvas tahab ja hoolimata poliitilisest kuuluvusest oleme me kõik ühel meelel, et see projekt on meie kõigi huvides ja siin ei ole probleemiks mitte ainult äh, väikesed äh, eelarve eurod, äh, vaid, vaid suur programm, mis on Euroopa seisukohast oluline ja tagagem siis selle ellujäämine. suur tänu, härra Lõkekaard ja proua Trüppel, Roheliste fraktsiooni nimel, palun. president, lugupeetud nõukogu eesistuja, lugupeetud volinik Levandovski jah, kahjuks on äh, see õige, et äh, täna peame me, pidime alarmi lööma. meil on tegemist äh, kohutava olukorraga, mis ähvardab Erasmuse programmi. üliõpilased ei saa enam raha stipendiumide jaoks, aga seda raha oli neile lubatud. see on vastuolus nende eesmärkidega ja nüüd ma pean pöörduma Küprose esindaja poole. see on vastuolus nende eesmärkidega, mida nõukogu äh, võttis vastu koos parlamendiga, et äh, tehakse rohkem Erasmuse ja üliõpilaste liikuvuse ja meie noorte äh, hariduse edendamiseks. kuidas saab olla nii lühinägelik, et nüüd ei olda enam nõus andma raha Erasmuse programmile, mis on üks edukamaid programme Euroopas. proua Pakk ütles õigesti, et praegu oktoobrikuus on meil täitmismäär üheksakümmend üheksa protsenti, mida te veel tahate? kokkuhoid tuleks näiteks äh, Äh, tubakakasvatuse äh, subventsioneerimiselt äh, saavutada, mitte kõige edukama programmi arvelt. Te olete rikkunud lepinguid, te ei ole nõustunud andma neid vahendeid, mida te pidite andma, see õõnestab Euroopa Liidu usaldusväärsust ja kahjuks ka äh, õnnestab selle programmi usaldusväärsust ja kahjuks ka kogu Euroopa Liidu usaldusväärsust, see on suur poliitiline viga, aga meil ei ole tegemist mitte üksnes selle suurprojekti Erasmuse programmiga, vaid ka näiteks Euroopa Sotsiaalfondiga, millel ei ole enam raha. kas te teate, mida, millega te riskite, et see tähendab seda, et sel aastal ei ole enam raha eh, eh, selleks, et eh, inimestele kirjaoskust võimaldada või või selleks, et aidata pikaajalisi töötuid, vaja on äh, inimesi ergutada, et nad äh, kasutaks ära oma võimalusi, et nad ede-, arendaks oma andeid, nii et palun äh, lubage vastu võtta see ja võtke vastu see äh, paranduseelarve ja mingem julgelt vastu uuele mitmeaastasele finantsraamistikule ja äh, selleks, et anda Euroopale vahendeid, mida ta vajab. suur tänu, proua Trüppel ja nüüd äh, Euroopa konservatiivide reformistide nimel härra Migalski. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik. meie ei ole rahul. proua Pakk, härra Svoboda, härra Lökekoo kõik tunnevad muret. ja nende mured on põhjendatud. Teie sõnad on äh, tekitanud meis tõsist muret, sellepärast et tegemist on programmiga, mis väärib investeeringuid, proua Trüppelgi avaldas siin muret ta ütles, et raha raisatakse sageli, kuid Erasmusele raisatud raha ei ole tegelikult ju raisatud raha, see on investeeritud raha. ja me kõik oleme sellest huvitatud, me kõik äh, ja iseäranis nõukogu peaks kandma hoolt selle eest, et äh, Erasmusel oleksid olemas vajalikud vahendid. meil on vaja kindlust et äh, see lõhe saab ületatud. kõik ei saa samavõrra raha. Äh, Saksa ja Prantsusmaa äh, üliõpilased, kes õpivad Poolas, saavad rohkem vahendeid kui Poola üliõpilased, kes õpivad Prantsusmaal või Saksamaal. see ei ole õiglane aga see on teine probleem, kõige olulisem on see, et raha ei tohi otsa lõppeda, me ei saa oma kodanike ette minna ja ütle, öelda, et Euroopa Liit nüüd järsku tühistab oma kõige edukama programmi. Äh, lugupeetud volinik, kinnitage meile, et õpil-, üliõpilastel on tulevikus seesama võimalus õppida teistes liikmesriikides, härra Maier, kuue fraktsioonilt. suur tänu täiesti vastuvõetamatu on see, et äh, Erasmus satub meie tülide äh, hammasrataste vahele äh, ja meie enesetapupoliitika ohvriks siin. meil on nendes lõunariikides, kus kriis on kõige tõsisem, võib olla just nimelt see, noh, see viimane tilk karikas. Hispaanias on inimesed tulnud tänavatele sellepärast, et tasuta haridus on sattunud ohtu, põhiharidus on sattunud ohtu ja kärped tekitavad tõsist muret ja see, see programm kindlasti muudab olukorra veel tõsisemaks, kui see ohtu satub. ja kärbete julmus tuleb selle tulemusena veelgi selgemalt välja, inimestel peaksid olema, inimestel peaks olema universaalne õigus heale haridusele, see on Euroopa ühtekuuluvuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse üks näitaja, hariduse ühtekuuluvus ähm, peaks olema ka tagatud, kõigil peaks olema tagatud võrdsus hariduse omandamisel. proua Andreasen lugupeetud juhataja, kakskümmend viis aastat tagasi alustasime Erasmuse programmi, kolm miljonit äh, inimest on Erasmuse programmis osalenud. kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastane on Euroopa Liit maksnud stipendiume kolme miljardi euro ulatuses aga meie majandus on äh, languses, noorte tööpuudus on suurenenud, on nüüd üks koma seitse protsenti ja lisaks sellele äh, stipendiumiks antakse keskmiselt kolmsada eurot kuus, millest ei piisa selleks, et äh, elatuskulusid katta. kui lisada veel reisikulud, siis perekond peab maksma vähemalt viis tuhat eurot igal aastal lisaks sellele stipendiumile selleks, et äh, katta äh, välismaal õppimise kulud Rasmuse stipendiumil olevale üliõpilasele. kui paljud pered saavad endale seda kriisi tingimustes äh, lubada? meie majandus kannatab, meie tööhõive kannatab. Erasmus on tähendanud paljust, paljudele lootust, kuid seda saavad lubada ainult praegu need, kellel on juba endal majanduslikud vahendid olemas. seetõttu heitkem see kõrvale, meil on palju olulisemaid prioriteete. Need, kes leiavad, et see on nii oluline, peaksid selle eest tasuma omaenda taskust, mitte jätma selle teiste maksumaksjate kuul-, tasuda. härra Susa Wagner. La noticia relativa a los problemas de... suur tänu! Äh, need uudised, mida ma olen kuulnud äh, programmi Erasmus probleemide ümber, äh, on väga tõsiselt võetavad, kuna need mõjutavad Euroopa kodanike teadmisi ja oskusi. see on väga oluline Euroopa ülesehitamise ehitusklots, seetõttu on vajalik, et olulised eelarveread vabastatakse ja suunatakse selleks, et need probleemid lahendada. Need, kelle pädevuses on probleem lahendada, peaks edaspidi taolisi probleeme vältima loomulikult ei tohiks äh, mitte Erasmuse nime kandvaid äh, stipendiume küsimärgi alla seada. suur tänu, härra Skuria, palun, kaheks minutiks. suur tänu proua koosoleku juhataja, see arutelu, äh, mida me enne pidasime, oli kahekümnes ühisturu aastapäeva tähistamise debatt ja Äh, tegelikult äh, me räägime väga olulisest Euroopa Liidu elemendist, ilma ühisturuta oleks ohus ka Euroopa Liit. sama kehtib ka Erasmuse programmi kohta, sellepärast et paljude äh, noorte inimeste jaoks on just Erasmuse programm see, mis aitab näha ja tunda Euroopa ühtsust. see on isegi tugevam side nende jaoks kui ühisturg. kuigi ühisturg on toonud kaasa majanduslikke hüvesid ettevõtetele, on Erasmus midagi hoopis teistsugust, see näitab, annab noortele võimaluse reisida mujale, äh, uurida ja õppida tundma teisi riike, õppida uusi keeli ning äh, näha äh, erinevaid kultuuritraditsioone. see aitab Euroopa ühtsust ja identiteeti tugevdada. just niimoodi saigi Euroopa lugu alguse Äh, see ei olnud ju aluslepingute ja bürokraatia tõttu äh, ühinemine, vaid igapäevased kogemused on Euroopat kokku liitnud. ilma Erasmuseta võiks ka ühisturg muutuda hoopis teistsuguseks ja Erasmuse nõrgestamine nõrgestab ka Euroopa Liidu tervikuna. see on väga hea ja vajalik debatt, Erasmus on ohus praegu ja ilma selle programmita oleks Euroopa nähtav hoopis teises valguses olen tänulik äh, volinikule tema pühendumuse eest, finantsvahendid on vaja leida ja ära kasutada ning see on Euroopa Liidu liikmesriikide äh, pädevuses. sest tuleviku Euroopa püsib nende õlgadel, kes täna on rahvusvahelisi kogemusi saanud. seetõttu äh, tahame ja peame kõigile näitama, mida Euroopa saavutab edu nõukogus ja loodame uusi ja häid uudiseid. suur tänu! järgnevalt proua Nevedalova, palun suur tänu! me oleme hiljuti lugenud pealkirju Erasmuse programmi lõpust, tudengid on mures, väga selgelt me peame tagama ja kinnitama Euroopa kodanikele, et parlament ning teised institutsioonid töötavad koos selle nimel, et Euroopa Liidu eelarve äh, äh, jõuaks sellisele järeldusele, et selline edukas programm nagu Erasmus ei oleks ohustatud paljud riigid soovivad Euroopa Liidu eelarvet kärpida. kui me tahame samas, et Erasmus saaks korralikult rahastatud, oleme, peame olema me valmis investeerima haridusse ja ümberõppesse. me peame kindlasti oma usaldusväärsuse huvides selle olukorra lahendama ning see lahendus näitab ka Euroopa suhtumist liikuvusse ja haridusse üldisemalt. kutsun nõukogu üles komisjoni ja parlamendiga tegema koostööd selleks, et tagada, et Euro-, Erasmus programm jätkub. suur tänu. proua Benarabatu, palun. aitäh. nagu mu kolleegid ütlesid, Euroopa Liidu äh, liidust on tänu eh, Erasmusele jäänud eh, hea mulje ja nüüd eh, on väga paljud kodanikud mures Euroopa Liidu pärast ja ohustada seda projekti, mis on andnud panuse Euroopa Liidust hea mm, mulje jätmisele, on täiesti dramaatiline. lugupeetud nõukogu esindaja, te rõhutasite paljusid probleeme, mis on äh, aastal kaks tuhat kaksteist ja tulevikus seotud Erasmuse probleem, programmi rahastamisega. aga äh, parlamendis äh, on praegu konsensus selles osas, et te peaksite andma raha selleks, et täita omaenda antud lubadusi. Erasmus äh, nii Erasmusele kui ka ühtekuuluvusfondidele, mille olukord, kord on väga tõsine. ma võitlen selle eest, et me, et need fondid saaksid raha, mis võimaldab meil toetada liikmesriike härra Enam, Erasmusel on kindlasti oma piirid, aga tegemist on ühe Euroopa Liidu meetmega, mis äh, annab panuse sellesse, et äh, noored hindavad Euroopa Liitu. tegemist on jagamise, koostööga ja mitte äh, konkurentsiga, konkurents Euroopaga, kus kõik võitlevad kõigi vastu. kui me tõesti oleksime huvitatud asjadest, mis on kodanikele kasulikud, siis me ei räägiks siin praegu tugevatest kärbetest, vaid me tegutseksime koos selleks, et anda rohkem äh, stipendiume selleks, et Erasmus ei puudutaks üksnes kolme-nelja protsenti Euroopa Liidu üliõpilastest. Erasmuse üliõpilastel on juba nagunii palju probleeme, aga nendes rasketes tingimustes oleks äh, väga äh, dramaatiline, kui me alu-, kui tulevased üliõpilased alustaksid oma õpinguid õppelaenude võtmisega, mis nende tulevase elu väga raskeks teeks meil on äh, vaja teha väga suuri jõupingutusi äh, teadusuuringute vallas ja hariduse vallas ja seetõttu vastutame me selle eest, et äh, mitte ainult Erasmuse programm alles jääks, vaid et teda edasi arendatakse, et see vastaks meie vajadustele, seda programmi oleks vaja laiendada selleks, et see hõlmaks ka töötajate elukestvat õpet ja et see hõlmaks kõiki töötajaid Euroopa Liidus. härra Borgetski, palun suur tänu. Erasmus on programm, mida me peaksime igal juhul küünte ja hammastega äh, sellest kinni hoidma, sellepärast et äh, see on meie noorte tulevik. ehk oleks võimalik näiteks raha ümber suunata äh, Euroopa Liidu ametnike pensionifondist ja see suunata noorte harimisse. või näiteks pangandussüsteemi päästmiseks kulutatavad summad, ehk saab sealt midagi võtta. Erasmuse programm äh, ja algatus, mille on välja pakkunud selles osas äh, komisjoni president Barroso, äh, see äh, tähendaks seda, et et vähendada tudengite eluasemekulusid ning samuti on vaja tõhustada teatud regioonis neid tegevusi. näiteks minu regioonis lähtutakse selles osas lähimuspõhimõttest. seetõttu äh, Äh, toetame Erasmus programmi ja selles osalust, äh, meil on väga palju erinevaid ettepanekuid, äh, kuidas oma noori inimesi nendesse tegevustesse kaasata. me oleme Euroopa suhtes küll kriitilised, aga Euroop-, aga Erasmus programmi toetame me palju rohkem ilmselt kui mõned Euroopa-meelsed, kes tahaksid väga hea meelega raha kulutada bürokraatiaga, mitte noorte eurooplaste harimise peale. Oleg Peker, palun austatud president, volinik, kolleegid, nagu Doris Pakk juba definitsiooni välja käis, siis äh, meil on tõeline mure seoses äh, sellega, et äh, säästetakse vales kohas, nimelt haridusvaldkonnas, et säästetakse kvalifikatsiooni tõstmise pealt, mis on kõige parem relv tööpuuduse vastu ja kõige parem relv Euroopa konkurentsivõime tõstmiseks. siin on äh, tegemist Euroopa poliitika tuumikuga, nagu ütles äh, kolleeg Skuria, see on sama tähtis kui siseturg ja euro ja see seatakse siin nüüd ohtu, see on täiesti vastuvõetamatu. mitte kunagi enam ei tohi seda juhtuda, ma väga loodan, et äh, lõppkokkuvõttes komisjon äh, oma viieteistkümnenda novembri äh, pressiteates äh, öeldud halbu sõnumeid siiski saab muuta koos nõukoguga, ma kutsun siinkohal üles nõukogu võtma vastutust tulevase generatsiooni eest ja see vastutus tuleb korralikult ellu viia. proua Karantsepal-Rubial, tänan, president kaks päeva tagasi oli meil siin täiskogus arutelu järgmise aasta eelarve teemal me rääkisime probleeme, mis meil on järgmise aasta maksetega, sellepärast et nõukogu ei aktsepteeri komisjoni ettepanekut. järgmisel aastal tuleb meil siis tegeleda sellega, mis praegu paika pannakse. eelmisel aastal oli vastuolusid äh, parlamendi ja komisjoni nõukogu nägemuse vahel ja paljud programmid kannatasid äh, segaduse tõttu, kaasa arvatud Erasmus. me ei saa lubada selliseid makseprobleeme, nagu meil tekkis äh, käesoleval aastal. mul on tõesti väga kahju, et niimoodi läks nüüd ähm, komisjon pidi esitama paranduseelarve üheksa miljoni euro väärtuses, praegu on meil võimalik järgmiseks aastaks lahendus leida, see ei ole lihtne, aga komisjoni ja parlamendi lahendust äh, võiks lihtsalt aktsepteerida. kolleeg Nitras. tänan, lugupeetud daamid ja härrad praegu räägivad äh, kõik valitsused noorte tööpuudusest karjääri alustavate inimeste elu on kaks korda nii raske kui teistes vanusegruppides. ja kui nüüd on äh, ohustatud äh, Erasmus ja me näeme, milline on nõukogu käitumine, siis on selge, et nõukogu on täiesti vastutustundetu. noored inimesed esitavad küsimuse, et äh, kas meid tõesti üldsegi vajatakse, institutsioonid ei tegele kodanike probleemidega me peame iga päev kodanikele tõestama, et äh, neil on meid ka vaja. meil on ka kodanikke äh, vaja, aga tõesti, kodanikud ei usu, et äh, neil on meid vaja. nii et härra Levanovski, ma olen tõesti tänulik kodanikele, nendepoolse hääle tõstmise eest, sellepärast et muidu oleks äh, Erasmus läinud lihtsalt äh, vaikse surma teed. härra Mikalski kritiseeris täna ka komisjoni ja tõesti, komisjon ja nõukogu peavad rääkima ühel häälel ja lahendama probleemi ära. mõningat äh, infot teile kuus, kuus, viis aastast tuhat üheksasada üheksa, see on see direktiiv, kus on täpsustatud tingimused, mis sätestavad töötajate töötingimused, seal pannakse paika ka töökoha miinimumtemperatuur ja ma ei ole sugugi kindel, et meil siin kojas praegu on vastav temperatuur olemas, ma ei räägi poliitilisest atmosfäärist, aga just sellest füüsilisest temperatuurist, mis jääb minu poolest allapoole piiri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 noored ei ole need, kes peaksid äh, kriisi eest maksma ning me peame hoiduma raiskamisest. kõigepealt äh, tuleks loobuda parlamendi kahest asukohast, niimoodi saame raha kokku hoida, aga ärgem kasutage, võtkem raha ära nendelt projektidelt, mis tõesti korralikult toimivad ning Erasmus on üks sellistest, tänu sellele on miljonid Euroopa noored äh, saanud endale võimalusi, tihtipeale sellised noored, kelle majanduslik, äh, majanduslikud võimalused ei ole kuigi head. Nad on saanud kasutada võimalust ning need võimalused on aidanud neil töökohta leida. töökohtasid on noortel üha raskem leida, äh, sellepärast et iga neljas noor Euroopas on töötu ning äh, me ei saa sellele kuidagi vastu kõik need noored inimesed, kes meid täna jälgivad, nende jaoks on oluline et Erasmusele, Erasmust ei puututaks. Euroopa institutsioonid peavad tegema kõik, et seda eesmärki täita. proua Nikolau järgmisena, Papa Nikolau, vabandust. aitäh. Erasmus teame me kõik, et see on üks Euroopa Liidu kõige õnnestunumaid programme, tegemist on programmiga, Äh, mida tõhti, tõesti poolest samastatakse Euroopaga, sellest vaatamata äh, tahetakse täna teada, kas programm ei ole sattunud ohtu. Äh, veel kord me esitame selle kohta küsimuse Eh, me oleme sama küsimuse esitanud ka Schengeni ruumi kohta, selliste küsimuste tõstatamine on täiesti lubatmatu, tahaksin eh, kolleegide nimelt paluda, et kõikidel noortel, kõikidel eh, tudengitel üle, üle kogu Euroopa, keda seda, see programm puudutab, saaksid selles programmis endiselt osaleda, saaksid olla kindlad, et kõik lähevad hästi, kõik läheb hästi, nii et, et tahaksin tänada südamest kõiki neid, kes on selles programmis osalenud, inimesi, kes teevad tihtipeale suuri ohvreid selleks, et kõik kõik asjad kulgeksid hästi, äh, sellepärast et Erasmusele erastatud summadest ei piima ja siin Euroopa Parlamendis ning komisjonis me peame näitama, et me ei saa tõendite vastu äh, äh, meil ei ole vaja arutada seda, kas Erasmusel on probleemid või ei, vaid tegema seda, kas Euroopal on probleemid või ei. Silvia Kosta järgmisena president, volinik. eesistujamaa esindaja, nii ei ole küll ilus tähistada Erasmuse programmi kahekümnendat aastapäeva. Euroopa noored on segaduses, kui me mõtleme kõigile neile üliõpilastele, kes on saanud Erasmust kasutada siis meil on vaja kindlust. on lubamatu, et kriis äh, teeks lõpu selle programmi edule. ma arvan, et me peame olema teadlikud ühest asjast, nimelt elukestva õppe programmid moodustavad väga väikese osa Euroopa Liidu eelarvest ning järgmise seitsme aasta jooksul me tahaksime kuuskümmend viis protsenti seda suurendada. on vale öelda, et me ei saa sellise äh, tõusuga nõus, nii et, et ma loodan, et eesistujamaa äh, Küpros arvestab komisjoni ettepanekuid parlament peab saatma ühtse signaali, nii et, et noored inimesed ei tunneks end äh, segaduses olevaina. aitäh! Erasmuse programm on Euroopa Liidule väga oluline pärast inimeste ja kaupade vaba liikumist on Erasmus üks Euroopa Liidu suuri saavutusi ja just nimelt seetõttu meie siin parlamendis toetame seda, et haridusele tuleks toetusi suurendada ajavahemikul kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, selleks, et parandada elanike haridustaset ning juurida välja noorte tööpuudust, mis on probleemiks paljudes liikmesriikides. haridus on Euroopa Liidu tuleviku ja jaoks väga oluline, seega me nõuame Erasmuse programmi eelarve suurendamist järgmiseks finantsperioodiks ning samuti nõuame et üld, programmi üldiste eesmärkide hulka äh, lülitatakse ka need inimesed, kes on vanemad kui kolmkümmend viis aastat ning kes tahaksid äh, kasutada elukestva õppe võimalusi. me peaksime sinna sisse panema ka veel ettevõtjate mobiilsuse niisiis sellised äh, programm, äh, on vaja selliseid programme nagu Erasmus ka noortele ettevõtjatele äh, ning tuleb samuti arve, arvestada sellega, et Erasmus kõigile arvestab tööstuspoliitika vajadustega, jah. nüüd härra Takula. ja arvoisa puhemees. suur tänu, president. Euroopa tulevik on meie noorte ja laste õlul ja kui me nüüd äh, vaatame ka neid, kes on vastu üldiselt Euroopa Liidu koostööle, siis ka nemad toetavad haridusprogramme nagu Erasmuse programm. praegusel hetkel majanduslanguses peame me investeerima haridusse, väljaõppesse tööturgudel on vaja kvaliteetset tööjõudu ja me saame kvaliteetset tööjõudu kvaliteetse hariduse kaudu ja Rasmus on tõesti olnud äh, väga edukas programm. me ei saa lubada inimeste kõrvaletõrjumist, me peame selle vastu võitlema just nimelt äh, koolituse, hariduse kaudu, aga sellest valdkonnast äh, üritatakse nüüd säästa. ma ei usu, et Küpros sooviks, et nende eesistuja aega hakataks mäletama seeläbi, et nende eesistumise ajal algas äh, haridusprogrammide ja kogu haridusmaastiku äh, vähendamine ja säästmine sellelt arvelt. Äh, proua Miranda, aitäh, president kolm miljonit Euroopa äh, üliõpilast on saanud osaleda äh, haridusvahetustes ning seeläbi on nad parandanud nii oma keelelisi kui kutsealaseid oskusi. mina olin üks nendest äh, inimestest, üks nendest noortest parlamendisaadikutest siin, kes minevikus on Erasmus programmis osalenud. väga oluline on meeles pidada seda, et Erasmus on väga paljudele noortele andnud võimaluse noortele, andnud noortele võimaluse minna välismaale, sellepärast et eh, neil võib-olla tihti ei ole vahendeid, et nad saaksid seda teha, sest eh, varem oli see vaid rikaste eesõigus. niisiis, eh, väga palju on neid inimesi, kes Erasmuse raames antud toetustest on kasu saanud, aga tahaksin küsida komisjonilt, kuidas me tagame tulevastele tudengitele, et nad tõesti saavad selle programmi raames sada protsenti oma toetusi. ma arvan, et rohkem kui kunagi varem peaksime me tõesti investeerima haridusse ja koolitusse, sest tegemist on on ühe olulise programmiga Euroopa Liidu jaoks ja Euroopast ei tulegi kuidagi teisiti aru saada, aitäh äh,, härra Fernandes. aitäh, president. me kõik teame, et äh, noorte tööpuudus on äh, palju kõrgem kui teistel põlvkondadel ja me teame ka seda, et Erasmuse programm on rikastanud äh, üliõpilasi, aidates neil omandada uusi oskusi, teadmisi, parandades nende tulevast äh, töölesaamisvõimalust. me ei saa tulla välja sellise loosungiga, et me enam Erasmus kinni ei maksa, meil on omad vastutused, mille me oleme endale võelnud, võtnud, tegemist on prioriteetse programmiga, see on prioriteetne, peab olema ka nõukogu jaoks, tegemist on viimaste aastate ääretult olulise programmiga Euroopas ja siin ei tohi mingeid kahtlusi äh, tekkida lubada minul on väga hea meel selle üle, et ma saan tänases arutelus osaleda, sellepärast et juba kakskümmend viis aastat on see programm ennast tõestanud ja kogu aeg me küsime, kas me peame ikkagi seda programmi jätkama mina leian, et see on üks kõige edukamaid Euroopa programme ning eh, tekib küsimus, et miks see on nii eduka, et tõesti, see on olnud väga edukas ja seetõttu on väga oluline, et liikmesriigid toetaksid seda programmi ja niimoodi ka Euroopa tulevikku ning ma tahaksin öelda, et eh, suurem osa siin parlamendis toetab eh, väga soojalt mitte ainult selle programmi jätkumist, vaid ka selle programmi tulevikku, nii et, et me peame arvestama Äh, selle programmiga ka tulevases eelarves, aitäh. Äh, härra Ramstov, palun. palju tänu. minul on üks lihtne küsimus, mis on seotud mm, teisiga, mis püstitati kaheksakümnendal, kui ma töötasin Teaduste Akadeemias tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel seitsekümmend protsenti eh, riikide SKT-st eh, ja selle kasvust eh, tuli just teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendamisest. ja sellest ajast on see osakaal, teadus- ja arendustegevuse osakaal isegi veelgi kasvanud ja miks nüüd komisjon soovib teadus- ja arendustegevuse rahastust vähendada olukorras, kus see on kõige lootust andvam töövahend selleks, et kriisist üle saada? ehk me tahame teada, miks te õõnestate Euroopa Liidu majanduskasvu nii olulist tugisammast? kolleeg Telega Poleta señora presidenta erasmus es la prueba más clara del palju tänu, austatud president. Erasmus on väga selge näide selle kohta, kuidas Euroopa Liidu eelarvet on hästi kasutatud. me oleme näinud seda aastate lõikes just Erasmuse programmi raames. samas mm, uut uus eela-, eelarverida muudab võimatuks jätkata selle suurepärase programmiga soovitud mahus, nii nagu me kuulsime härra Levandovskilt. jah, meil on eelarve puudujääk Euroopa Liidu eelarves, mis ulatub ehm, miljarditesse, mis tähendab, et jah, et me ei saa oma kulukohustusi täita, ilmselt sama olukord kordub ka järgmisel aastal. härra Lamassoor tuli hiljuti välja pressiteatega, kus ta ütles, et Erasmus ei ole väga suureks eelarveprobleemiks. aga näide selle kohta, kuidas me ei tohiks korraldada eelarvet Euroopa Liidus. austatud daamid ja härrad, austatud volinik, peagi me hakkame rääkima sellest, kuidas taastada usaldus ja need äh, miljonid äh, Erasmuse programmis osalejad äh, vaatavad meie suunas ja vaatavad, kas me oleme piisavalt julged, meelekindlad selleks, et pakkuda neile uusi võimalusi, ei ole midagi paremat kui Erasmus inimeste jaoks, kes soovivad oma kvalifikatsiooni tõsta. see on kogemus, mis jääb noorte inimestega kogu nende eluks seetõttu hoiame pöialt, et meie tegevus on tõhus nii sellel programmiperioodil kui ka tulevasel programmiperioodil. ma tean, et te armastate eh, sporti ja mul on üks eh, sümboolne eh, särk, kus on teie nimi peal ja ma sooviksin, et te oleksite tulevikus sama tõhus kui Robert Lewandowski. ja lõpetuseks kolleeg Massib Hidalgo. Euroopa es Erasmus. aitäh, president. kui te soovite rääkida midagi, mis on positiivset Euroopas, siis selleks on Erasmus. ja oluline on mitte kasutada, mitte unustada ära seda võimalust, seda käest lasta, tuleb vaadata eelarvelisi võimalusi, kolleegid on sellest juba rääkinud ja ma usun, et nõukogu peaks arutama võimalust siiski leida programmile vajalikud eelarvevahendid. palju tänu, et tegite lühidalt, tahaksin kolleegidele meelde tuletada, kes, nendele, kes ei saanud sõna, et nad võivad oma sõnavõttu esitada kirjalikult. sõnavõtt ei tohi ületada kahtesadat sõna ning need lisatakse protokollile ning nüüd saab sõna volinik Levandovski, palun. austatud president, kallid kolleegid, palju tänu tõelise pühendumuse eest ja väga õigeaegse pühendumuse eest, mida te olete üles näidanud selleks, et päästa Erasmust. tõesti, praegu on õige aeg hädakella lüüa ja palju tänu ka sellest, et tuletasite meelde, et Levandovski lõi eile vära, värava Real Madridile ja siinkohal on mul võimalus äh, vaadata ka nii-öelda arvude taha, sest aeg-ajalt on tõesti vaada, vajalik vaadata seda, mis on eelarveridade numbrite taga. väga lihtne on äh, neid summasid kärpida paberil, aga sama kerge ei ole see Rasmuse tudengite jaoks. tihtipeale on nende arvude taga väikesed ettevõtted, kes nõuavad äh, laenuraha just olukorras, kus laenuraha kättesaadavus on väga piiratud. ja see kaheksateist miljonit eurot Erasmusele alguses ja nüüd see üle nelja tuhande äh, ülikooli üle kolmekümnes riigis on kirjutanud alla Erasmuse hartale, mis näitab väga silmatorkavalt, kui kasulik on Erasmus Euroopa üliõpilaste jaoks ja see on see selline eh, vajalik samm, mida meil on vaja kasutada kohe nüüd, praegu. see kõik on selge ja eh, minu poolt eh, võite olla täiesti kindlad ning minister Mavrianis kinnitas seda samuti et üliõpilased, kes saavad kasutada Erasmuse võimalusi sel aastal ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses, ei ole ohus kõik kokkulepitu rakendatakse ellu. me oleme ehm, kolmekümne viie riigi vastavatele asutustele rahad eraldanud, aga kui me kasutame ära kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rahad selleks, et katta kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta täiendavad taotlused, siis ehm, tekib ebakindlus ehm, teatud üliõpilastele, just kõige vaesematele Euroopas, mistõttu meil on vaja lahendust, meil on vaja teie pühendumust ja ärgem unustagem, et Erasmus on vaid üheks osaks elukestva õppe eh, programmist, ka Marie Curie programm noortele teadlastele kannatab rahapuuduse käes, kui me üle saja miljoni neile juurde ei leia käesoleval aastal. eks see on üks osa tervikpildist, tänasel päeval, kus äh, meil on käimas ka võitlus äh, tulevase äh, eelarveprogrammi osas. tegemist on väga olulise eelarve osaga, viiekümnelt kaheksakümnele miljonile eurole kasvab see eelarve osa tulevikus ja me peame andma kindluse üliõpilastele, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal see, need eelarvekärbed neid ei mõjuta. aitäh, volinik Levandovski, aitäh üles näidatud pühendumuse eest ja nüüd äh, Küprose eesistuja nimel saab äh, sõna minister Mavrojannis. palun olge vaiksemalt. minister. minister, palun. proua president suur tänu mulle sõna andmast. härra Svoboda jõudis siin just õigel ajal kohale ja ma kindlasti tulen tagasi nende tema kommentaaride ja murede juurde, mis ma kõik korralikult ähm, kirja panin. saadan äh, kuuldu edasi ka liikmesriikide esindajatele. tahaksin teile kinnitada, et oleme teiega ühel arvamusel selles osas, et äh, üliõpilaste liikuvus ja Erasmus on äh, võtmetähtsusega noortele. austatud kolleegid, kas te võiksite palun olla vaiksemalt, näidake üleks austust kõneleja ja teiste kolleegide vastu. minister jätkab. ütlesin et äh, üliõpilaste liikuvus ja Erasmus äh, noortele inimestele on osa meie tuleviku nägemusest ja see on ääretult oluline Euroopa Liidule. mis äh, puudutab maksekohustusi aastal kaks tuhat kaksteist, siis nõukogu, nagu ma eelnevalt ütlesin, vaatab kiiresti läbi paranduseelarve number kuus, mille on komisjon välja pakkunud ja analüüsib kiiresti läbi need kitsaskohad, mis on tekkinud käesoleva aasta programmidega elukestev õpe, Erasmus, Marie Curie ja teised. kinnitan teile et me teeme kõik endast oleneva, et äh, vältida seda olukorda, mida teie kardate, et äh, me ei tule toime oma kohustustega ja Erasmuse programmi äh, sujuv toimimine saab katkestatud. me oleme alustanud nüüd äh, lepitusmenetlust, et panna paika maksukohustuste, kulukohustuste määrad järgmise aasta eelarveks, see puudutab äh, ka elukestva õppeprogrammi, see on kaasatud. nagu ma juba eelnevalt ütlesin, siis meil on äh, mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, planeerimisel, arutelud käivad, nagu te aru saate, ja me ei saa ette rutata läbirääkimistulemustest mulle tundub, et Rasmus ei ole ohus, me ei äh, luba Rasmust õõnestada, me oleme sellele liiga pühendunud, suur tänu. tänan, minister äh, Mavrojannis, austatud kolleegid. kell kaksteist null null täpselt äh, algab hääletus ja teeme väga lühikese pausi